me alustame inimõiguste olukorra kohta Krimmis, eriti krimmitatarlaste olukorra kohta resolutsiooniga. punkt seitse, siin on meil suuline muudatusettepanek kolleeg Plenkovitšilt. härra Plenkovitš, palun. Thank you very much aitäh, president, mis puudutab suulist muudatusettepanekut punkti seitse kohta, siis lihtsalt te tahaksime tehniliselt korrigeerida lause osa, milles lepiti läbirääkimiste käigus otsa. me jääme selle teksti juurde, mille osas me läbirääkimistel kõigi fraktsioonidega kokku leppisime. aitäh. Äh, kas me ei pea seda siis hääletama või? niisiis, kes on seal, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Äh, punkt kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, äh, punkt seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja äh, terve resolutsioon, nimeline hääletus, hääletus on alanud kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? vastu võetud. nüüd äh, ühisresolutsioon äh, kuuelt fraktsioonilt, see puudutab Bahreini, Mohammed Ramadani juhtumit, punkt kolm, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud. põhjendus punkt A, kes on poolt? vastu? erapooletud, vastu võetud Äh, muudatus üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. põhjendus punkt O, kes on poolt, vastu, erapooletud ja resolutsioon tervikuna, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud järgmine ühisresolutsioon kuuelt fraktsioonilt, muudatus üks, nimeline hääletus, hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. resolutsioon tervikuna, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd äh, resolutsioon välisasjade komisjonilt äh, punkt üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, punkt seitse poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. punkt kaksteist, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? vastu võetud. punkt kaheksateist kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. punkt kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, punkt kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. punkt kolmkümmend, esialgne tekst kahes osas, esimene osa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud ja terve resolutsiooni nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud Äh, jällegi Välisasjade Komisjoni resolutsioon, mis puudutab Kosovo integreerumist Euroopaga, muudatus üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Äh, proua Lunatšek, kas teil on kodukorra suhtes midagi öelda? aitäh, president. järgmise muudatuse kohta Rahvaparteis jõudsime just kompromissile, enne kui hääletus algas. Äh, tahaksin tänada raportööri ja variraportöör, variraportööri Rahvaparteist, et nad nõustusid oma muudatuse tagasi võtma, muudatuse kaheksa, ning jätavad esialgsest punktist välja selle koha, kutsub üles täiendavate õigusaktide koostamist kooskõlas, niisiis selle osa Äh, see on meie kompromiss Rahvaparteiga ning ma paluksin kõiki variraportööre seda toetada, meil ei olnud aega teiega kõnelda, sest et me viimasel minutil jõudsime sellele kokkuleppele, aga palun olge sellega nõus, aitäh. kas on vastuväiteid? ei näe, et keegi vastu oleks, siis hääletame nüüd punkti kuus esialgset teksti, kas on vastuhääl, härra Taktusson? lugupeetud president, Rahvapartei fraktsiooni taha äh, nimel ütlen, et olen proua Lunatšeki ettepanekuga nõus. Äh, siis hääletame nüüd punkti kuus esialgne tekst ilma äh, proua Lunatšeki poolt ette loetud lõiguta, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus neli poolt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 vastu, erapooletud, vastu võetud, punkt kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, punkt kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus kaks, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud muudatus seitse poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, muudatus kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus kolm poolt, vastu. kontrollime seda, tulemus polnud selge, hääletus on alanud, muudatus kolm. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud tagasi lükatud, muudatus viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd resolutsioon tervikuna, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud nüüd ühisresolutsioon viielt fraktsioonilt olukorra kohta Liibüas, muudatus neli poolt, vastu,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 erapooletud, tagasi lükatud. punkt üksteist, esialgne tekst kahes osas, nimeline osa, esimene häälet-, esimene osa nimeliselt hääletus alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud teine osa ka nimeliselt hääletus alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud muudatus kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. punkt kaksteist, esialgne tekst, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatus üks, nimeline hääletus, hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatus üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. põhjenduspunkt A kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kaks kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatus kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatus seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatus kümme poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, resolutsioon tervikuna muudetud kujul, nimeline hääletus, hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. nüüd resolutsioon Regionaalarengu komisjonis puudutab saarelisust, muudatus üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus kaksteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus üks, nimeline hääletus, hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud, muudatus kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus neli poolt. kontrollime muudatust kolm, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud vastu võetud, muudatus neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatus viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatus seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud üheksa poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja resolutsioon tervikuna poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nüüd resolutsioon Regionaalarengu komisjonist ja puudutab kohalike ja piirkondlike omavalitsuste rolli Euroopa struktuuri ja investeerimis, investeerimisfondides. Äh, punkt kaks, esialgne tekst kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, resolutsioon tervikuna, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd äh, resolutsioon, mis puudutab humanitaarolukorda Jeemenis, üks äh, resolutsioon äh, ECR fraktsioonilt kõigepealt, kes on poolt? härra Preeda, palun. aitäh, president erinevate fraktsioonide läbirääkijad on äh, kokku leppinud, et see lükat-, see hääletus lükatakse edasi järgmisele minitäiskogule, loodetavasti olete sellega nõus. kas äh, keegi tahab selle poolt kõnelda? selle poolt, poolt, härra Howitt. aitäh mina juhtisin läbirääkimisi selle resolutsiooni osas ähm, äh, oma fraktsiooni palvel ning läbirääkimistel Sotsiaaldemokraatide ja Rahvapartei vabil me ühiselt äh, jõudsime otsusele, et see asi tuleks edasi lükata ainult kaheks nädalaks. Jeemenis on humanitaarkatastroof, me soovime, et parlament oma otsu-, seisukoha vastu võtaks, aga sellel nädalavahetusel läheb välisasjade komisjon olulisele viisile ja ma arvan, et meie võimalused äh, asju maksimaalselt ära kasutada oleks, kui see hääletus edasi lükata. Äh, tegemist äh, ei ole vandenõuga tugevat Euroopa Parlamendi seisukohta õõnestada. mul on väga hea meel, et meil on ühine seisukoht ja mul on väga hea meel, et Rahvapartei ühistekstiga liitus, sest et alguses nad ei suutnud seda toetada, nüüd nad seda teevad. see on kõige parem viis mõjutada neid protsesse, millesse usume Um kas keegi soovib vastusõna võtta? Äh, härra Smith, äh, kolleeg Kastaldo, ta võttis enne sõna aitäh, president, ma austan raportööri, aga meie ei ole nõus äh, olukorra, seda edasi lükkama, olukord Jeemenis on tõsine, me oleme resolutsiooniga kaua töös teinud. Äh, enamus siin kojas pooldab äh, jõulise seisukoha võtmist konflikti osas, kus inimesed iga päev surevad, ei ole mitte mingisugust head põhjust, miks me peaksime resolutsiooni edasi lükkama. meil on enamus selle resolutsiooni jaoks kojas olemas ja ei ole mitte ühtegi head põhjust selle viiv-, sellega eda-, viivitamiseks, nii et loodan, et hääletame täna aitäh, äh, hääletame siis nüüd selle ettepaneku, kes on selle ettepaneku poolt, vastu? kontrollime, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud vastu võetud ja niisiis on hääletus edasi lükatud. ja nüüd ühisresolutsioon kuuelt fraktsioonilt, see puudutab usuvähemuste esindajate süstemaatilist tagakiusamist Islamiriigi poolt, üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, punkt kümme, esialgne tekst, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud vastu võetud. punkt kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükati ja resolutsioon tervikuna, kes on poolt, vastu, erapooletud äh,, vastu võetud. jah, ja me oleme hääletamisega lõpule jõudnud. asume nüüd hääletuste selgituste juurde ja nagu ikka, palun kolleegidel kojast lahkuda, lahkuda nendel, kes ei ole huvitatud hääletaja selgitustest